il presidente president la seduta è sellega me jätkame eilne protokoll on laiali jagatud kui märkusi ei ole siis on protokoll sellega heaks kiidetud. vastavalt päevakorrale nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused Rumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine ja ma tahaksin siinkohal tervitada peaministrit Rumeeniast, meie head kolleegid, kolleegi pikki aastaid, proua Viorica Dancilat, palun. domnule președinte al parlamentului european lugupeetud uh, euroopa parlamendi president lugupeetud euroopa komisjoni president lugupeetud euroopa parlamendi liikmed daamid ja härrad minu jaoks on tegemist suure auga viibida täna teie ees rumeenia peaministrina me võtsime üle Euroopa Liidu eesistumise Austrialt ja sellega seoses tahaksin ka tänada Austriat eesistujat. tahaksin samuti tänada äh, Soomet ja Horvaatiat, meie trio partnereid, kellega on olnud koordineerimine ideaalne, oleme planeerinud koos ühist edasist tööd järgnevaks kaheksateistkümneks kuuks. nüüd aga tahaksin rääkida Rumeenia eesistuja prioriteetidest Euroopa Liidu Nõukogus ning samuti sellest nägemusest, mis meil on Euroopa Liidu tuleviku kohta. daamid ja härrad, Euroopa on alati osanud üle saada tõketest, raskustest, üle saada raskematest hetkedest ajaloos. Euroopa projekt praegusel kujul on välja kujunenud äh, ka erinevate kriiside najal, mis Euroopa on pidanud läbima. täna taaskord on tegemist keeruka ajajärguga Euroopa ülesehitamise loos ja te teate väga hästi, et sellised olukorrad, selliseid olukordi on võimalik aga ära kasutada kui uut võimalust ja uue algusega pihta hakata, et see on ka põhjuseks, miks järgneva kuue kuu jooksul eesistujaks olemine ei tähenda meie jaoks mitte ainult ametlikku kohustust. üle viiesaja tuhande, üle viiesaja miljoni Euroopa kodaniku nõuavad vastuseid Euroopa kohta, selle koja kohta, kus nad kõik elavad ja ma usun, et me peame suutma näidata Euroopa kodanikele, et Euroopa institutsioonid tegutsevad nende huvides ning suudavad saavutada tulemusi, misläbi paranevad eurooplaste elutingimused ja tuleviku väljavaated. tunnen head meelt selle üle, et meie eesistumine esimene osa saab olema äärmiselt intensiivne, meil kindlasti on vähe aega öö, eh, otsuste langetamiseks ning see on ka põhjuseks, miks eh, loodan tugevalt teie toetusele. nii et me suudaksime võimalikult paljud õigusloomelised ettepanekud läbi vaadata mis praegu päevakorras on ning äh, loodan teile, et ka teie olete valmis väljakutsetega rinda pistma. Euroopa äh, nägemus Rumeenia jaoks seisneb eelkõige ühtekuuluvuses, Euroopa ühtses väärtuses, mis puudutab kõiki erinevaid mõõtmeid nagu äh, ühtekuuluvuspoliitika, mis tähendab seda, et liikmesriigid peavad ühte hoidma, kuid samuti majanduslik ühtekuuluvus, territoriaalne ühtekuuluvus, mis on vajalik selleks, et vähendada arengulõhet liikmesriikide, kuid ka regioonide vahel, sotsiaalne ühtekuuluvus samuti, mis on oluline selleks, et tagada nelja Euroopa Liidu siseturu vabadust. see kuidas meie ühtekuuluvust mõistame, leiab äh, tegelikult äh, kõikide teemavaldkondade raames ka kasutamist. Äh, lähenev Euroopa no,, turvalisem Euroopa, Euroopa esirinnas ka maailma areenil ning ühtsete väärtuste Euroopa, need on need neli sammast meie tegevuses ning esimeseks neist on siis lähenev Euroopa Euroopa äh, Liidu eesistujatena on meie jaoks äärmiselt oluline, see tähendab majanduskasvu, sotsiaalset arengut, ebavõrdsuste vähendamist, konkurentsivõimet, äh, häid ühendusi ning äh, kestlikkust. ühisturg muidugi mõista on suurimaks edulooks Euroopas, tegemist on Euroopa tuumaga nii-öelda ning sellest tulenevalt üheks Rumeenia eesistuja eesmärgiks on edasi liikuda õigusloomeliste ettepanekutega siseturu vallas selleks, et äh, paika panna vajalik raamistik äh, turu to hea toimimise tagamiseks. me peame konsolideerima tehnoloogilisi teaduslikke aluseid, millel põhineb Euroopa Liidu tööstus, sellepärast et seeläbi saame me toetada ka rahvusvahelisel areenil oma konkurentsivõimet. samas peame me hoogustama ka majanduskasvu ning töökohtade loomist. digiteerimine on meie jaoks oluline, eh, muuhulgas ka Euroopa tööstussektoris. me oleme Eesti oma eesistumise ajal ja Austria samuti juba toetasid eh, väga aktiivset digiteerimispoliitikat ning meie omalt poolt tahaksime jätkata samas suunas ning eh, sama kiirelt. samuti tahame parandada ida-lääne, lõuna-põhja vahelisi suhteid, tugevdada sidemeid selleks, et igasugused ühendused toimiksid paremini, selleks, et me saaksime tagada neli vabadust, et me saaksime tagada majanduskasvu ning elatustaseme paranemisega vähem arenenud Euroopa piirkondades rääkisin sellest, et meil on vaja tööstusvaldkonnas äh, pikaajalist poliitikat ja tõepoolest Euroopa Li-, Energialiidu äh, alane seadusandlus on samuti väga oluline, tegemist on ühega olulistest teemadest, äh, mida me käsitleme oma programmis. teiseks meie eesistumise sambaks on turvalisem Euroopa meie ees seisab suur julgeoleku väljakutse, see puudutab Euroopa kodanike julgeolekut. Euroopa Liit seisab silmitsi ohtudega, mis võivad äh, õõnestada meie avatud ühiskondade jõukust ning äh, äh, tugevust. digiteeri-, digitaalmaailmas, kus kõik asjad väga kiiresti käivad, peame me tagama kodanike kaitse ka virtuaalruumis, oluline on, et me suudaksime parandada Euroopa Liidu vastupanuvõimet küberrünnakutele, see on ka põhjuseks, miks küberturvalisus on üheks peamiseks tingimuseks, mis võimaldab meil edasi liikuda digiprojektidega üldiselt. see on ka põhjuseks, miks oleme eh, pidamas läbirääkimisi äh, erinevates valdkondades, kuidas turvalisuse tagamiseks samuti peame läbirääkimisi rändevoogude haldamiseks, piiride haldamiseks, kiireloomulisteks sekkumiteks, võitluseks äh, terrorismi vastu, kodanike kaitse, virtuaalruumis samuti operatiivtegevuse tugevdamine ning samuti Euroopa prokuratuuri mandaadi laiendamine, nii et nemad saaksid tegeleda ka terrorismi kuritegudega ning lõpetuseks justiitskoostöö tsiviil- ning kriminaalvallas me tahame pakkuda välja toimivaid lahendusi neis erinevates valdkondades, mis kõik on seotud rändega ning me tahame edendada koostööd samuti päritolu transiitriikidega, muuhulgas ka võitlemaks inimkaubanduse vastu. kolmas sammas Rumeenia eestumistumi programmis on Euroopa äh, kui üheks äh, olulisemaks äh, tegijaks maailma areenil. meie tegevus peab lähtuma ühtsetest äh, lubadustest, ühtsetest kohustustest Euroopa Liidu välis- ning julgeolekupoliitika raames. julgeolekupoliitika puhul toetame me, me kaitsesuutlikkuse ja julgeoleku tagamise suutlikkuse parandamist, seda Äh, muidugi käsikäes NATO-s tehtavaga. samaaegselt peame me silmas pidama ka lähinaabreid ning peame edasi liikuma liidu laienemispoliitikaga. sellel aastal tähistame kümnendat äh, aastat idapartnerluse käivitamisest. tegemist on olulise tähtajaga ja sellest tulenevalt peame erilist tähelepanu nüüd pöörama ka just Lääne-Balkani riikidele. me toetame muuhulgas Euroopa Liidu kohustuste täitmist igati ka rahvusvahelises äh, mõõtmes, meie äh, siinkohal pean silmas äh, kaubandushuvisid, kaubanduse suhete moderniseerimist, kaubanduspartnerlusi ning vabakaubanduslepinguid. neljas sammas, mille millest lähtub Euroopa, vabandust, Rumeenia oma eesistumisel, on ühtsete väärtuste Euroopa. teisisõnu, selleks, et tagada Euroopa poliitiline ühtekuuluvus, tahame meie edendada neid põhimõtteid ning väärtusi, mis meid Euroopas ühendavad. me peame kindlameelselt võitlema eh, terve hulga probleemidega millega meie ühiskonnad silmitsi seisavad ikka veel, nagu rassism, sallimatus, ksenofoobia, populism. Äh, antisemitism ning muu. me toetame muidugi võrdset kohtlemist, äh, kõik meie kodanikud, kõik meie liikmesriigid seda ju ootavad see on hädavajalik ja selleks, et tagada kodanike usaldus Euroopa projekti suhtes. ja ma pean ütlema Rumeenia kodanike nimel, keda esindan peaministrina, ja kes tunnevad tugevat sidet Euroopa Liiduga, pean nende nimel ütlema siiski, et Rumeeniat ei kohelda võrdse partnerina, eriti Äh, mis puudutab kriitikat meie riigi suhtes. eriti kui äh, kriitika puudutab selliseid küsimusi, mis mujal on normaalsed. samuti äh, on esitatud teatud eritingimusi Rumeeniale ja ainult Rumeeniale. rumeenlastel ei ole tunne, et neid koheldaks võrdselt, nad on jäänud ka Schengeni alast välja ning tahaksin kasutada praegu võimalust ja ütelda ka president Jean-Claude Junckerile ning eh, samuti president Antonio Tajanile, et tahaksin tänada eh, teid mõlemate toetuse eest eh, meie liitumisel Schengeni alaga. ma rääkisin oma koduriigist sellepärast, et te mõistaksite, et teatud otsused, mis Euroopa tasandil vastu võetakse, mis mõjutavad teatud riike, tegelikult mõjutavad tugevalt nende riikide kodanikke ning see mõjutab ka jällegi nende usaldust Euroopa Liitu. seega iga kord, kui me võtame vastu otsuseid, peame me silmas pidama ikkagi liikmesriikide kodanikke, sellepärast et nemad on esimeseks meie otsuste sihtmärgiks. me peame lahti saama igasugusest ebaõiglasest, ebavõrdsest kohtlemisest selleks, et tugevdada meie ühiseid väärtusi. haridus ja kultuur on Euroopa Liidu tuleviku võtmeks, seda nii üksikisiku tasandil, kodaniku tasandil kui ka selles osas, mis puudutab kogu Euroopa projekti konsolideerimist. meil on vaja lahendusi mis võimaldaksid Euroopa noortel osaleda tugeva Euroopa ülesehitamises, mis põhineks ühistel väärtustel. daamid ja härrad, me hoiame kõik silma peal sellel, mis toimub Briti parlamendis praegu. Brexitil on muidugi väga oluline roll meie eesistumise ajal. tegemist on uue leheküljega Euroopa Liidu ajaloos. aga me peame võtma õppust sellest, mis praegu toimub. maikuus meie demokraatia, kõige suurem riikideülene demokraatia kogu maailmas valib endale uue parlamendi. ma teen ettepaneku tagada valimiste õige toimimine, sellepärast et see, need valimised võimaldavad meil veelgi enam tähelepanu pöörata meie ühistele väärtustele Euroopa mõõtmele. ma usun tugevasse ühtsesse Euroopasse, Euroopasse, mis on parem sellepärast, et ta täidab oma lubadusi kodanike eest, maailma eest, ma usun Euroopasse, mis on euroopalikum ja seda läbi selle, et ta edendab tõesti euroopalikke väärtusi ning et ta suudab tagada ka Euroopa kodanikele tunde, et nad kuuluvad tõesti Euroopasse. tugev ühtne Euroopa kõikides ma-, poliitilist, majanduslikes, sotsiaalsetes mõõtmetes on kõige paremaks lahenduseks selleks, et tagada meie projekti tulevik, aitäh! nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. suur tänu, härra president, lugupeetud peaminister, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. kõneldes president Junckeri nimel, on mul hea meel olla täna siin, tähistamaks seda ajaloolist eh, esimest Rumeenia eesistumise algust nagu minugi koduriik Estonia ja paljud teisedki riigid Euroopas, Rumeenia tähistas oma sajandat sünnipäeva eelmisel aastal. see oli meie kõigi jaoks aeg meenutada minevikku, kuid ka vaadata, kui kaugele oleme jõudnud selle aja jooksul. ning Rumeenia on käinud ära pika tee ja on nüüd oma õige koha sisse võtnud Euroopa südames ja pole paremat sümbolit kui Rumeenia eesistumine, sest järgmise kuue kuu jooksul juhib Rumeenia ministrite nõukogu läbi väga olulise ajahetke Euroopa Liidu jaoks. eelmisel nädalal viibisin Bukarestis koos kõigi teiste kolleegidega Euroopa Komisjonist, et näha oma silmaga, kui hästi on Rumeenia ette valmistunud ning ka milline on Rumeenia entusiasm töö alustamisel, kuid eesistumisega kaasneb alati ka vastutus veelgi ja eriti muutuste ja raskuste ajal. nagu president Juncker on korduvalt öelnud, Euroopa Komisjon on teie käsutuses, on valmis toetama igat teie sammu sellel teel. töötame käsikäes kõik, kaasame kõik institutsioonid ja osapooled, tagamaks, et eelseisvad kuus kuud saavad olema produktiivsed, edukad ning olema täiendavaks faktoriks ühtsuse ja solidaarsuse ehitamisel. nii nagu ar saate arvestada meiega, saame, soovime ka meie arvestada teiega, teie liidrivõimetega ja stabiilsusega. tahame toetuda teie suutlikkusele ehitada sildu, ehitada üles konsensust nii Euroopas kui koduriigis. ütlen seda sellepärast, et igasugune eesistuv, edukas eesistumine sõltub eelkõige siseriiklikust ühtsusest ja poliitilisest konsensusest. ühtne rinne koduriigis aitab ühtsel Euroopal edasi liikuda. Rumeenia teab ühtsuse jõud, jõust rohkem kui teised. enne liitumist Euroopa Liiduga töötas terve riik ühiselt tagamaks, et täidetaks kõik liitumiskriteeriumid. see ei olnud sugugi mitte linnukeste kirjapanemise üritus, see oli terve riik, kes ühiselt pingutas ühtselt täitmaks eesmärki tugevdada noort demokraatiat solidaarsuse ja solidaarsusele ühistele väärtustele tuginedes, vabadus, demokraatia, õigusriik, need väärtused olid need, mille nimel riik võitles ja need on ka väärtused, mida ei tohi kunagi ohtu seada või nõrgestada mitte kusagil Euroopas. peame kõik näitama, et eelseisva kuue kuu jooksul ja ka pärast seda jääme nende väärtuste juurde. lugupeetud parlamendiliikmed, alustuseks ütlesin, et eesistumisega kaasneb alati vastutus kõigi eurooplaste ees. see saab olema Rumeenia ülesandeks järgmise kuue kuu jooksul. saab ole-, see ülesanne saab olema raskem kui tavaliselt, on kakssada nelikümmend kaks ettepanekut, mille on esitanud komisjon, mis, mille üle tuleb saavutada kokkulepe seadusandjate vahel jääb ainult lühike aeg selleks, et saada maksimaalne tulemus. kaheksateistkümnendal aprillil algab Euroopa Parlamendi valimiste kampaania. paljud nendest kahesaja neljakümne kahest ettepanekust on seotud äh, tuumküsimustega Brexiti ettevalmistamine, ränne, varjupaiga eeskirjad minu valdkonnas, milleks on digitaalne ühtne turg. seitse kolmekümnest ettepanekust, mis on tehtud, vajavad endiselt kokkuleppe saavutamist. Need on teemad, mis äh, muudavad reaalselt Euroopa inimeste igapäevast elu tänu neile on lihtsam müüa ja osta internetis piiriüleselt kuid tagades ka õigused e-privaatsuse vallas ja tagades selle, et me suudame üks, ennast kaitsta küberrünnakute eest. Ähm, äri, äriseadustik peab olema samuti vastavuses kahekümne esimese sajandi nõuetega. väljakutsed on suured digimaailmas ja kõikjal maailmas. eriti kehtib see edusammude kohta uues e, e eelarves kogu Euroopa Liidu jaoks. küsimus ei ole mitte numbrites või komakohtades. küsimus on selles, millist Euroopa Liitu me homme näha soovime. see on meie tulevik, mis väljendub arvudes. arutelud eelarve üle peavad näitama eurooplastele, et Euroopa Liit on valmis oma saatust oma kätte võtma. liidrite kohtumisel Sibius üheksandal mail peame eurooplastele näitama tulevikuperspektiive, et Euroopa oleks tugevam, ühtsem, suveräänsem. Pole paremat sõnumit eurooplastele, kes lähevad hääletama mõned nädalad pärast seda. valima Euroopa Parlamenti. ja eriti need, mõtlen eriti nendele, kes lähevad hääletama esimest korda. olgu siis Ida- või Lääne-Euroopas, põhjas või lõunas, need noored, nendel on palju ühist. Neil on vaja lootust, äh, turvalisemat tulevikku, väljavaateid. Neil vaja, on vaja Euroopa Liitu, mis hingab mõlema kopsuga ida, ühendab ida ja lääne erinevad Euroopa osad. peame nendeni ulatuma ja näitama nendele, et Euroopa Liit on selleks, et nende ootustele vastata. Eelseis, need on eelseisva Rumeenia eesistumise ülesanded, oleme kõik teie selja taga teid toetamaks selleks, et see kõik saaks ellu rakendatud. aitäh, härra asepresident. ja nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt härra Stolojan Rahvaparteist, palun. aitäh, härra president. tere tulemast, äh, proua peaminister, siia Euroopa Parlamenti. Euroopa ministrite nõukogu Ülemist eesistumise võtate teie nüüd üle, me soovime teile edu ja toetame teid. meie ees seisavad mitmed keerulised teemad läbirääkimislaual nõukogus. ränne, liikuvus, üle neljakümne ähm, raporti, mis puudutavad järgmist finantsraamistikku ja teisedki teemad Need läbirääkimised mõjutavad ja kujundavad kindlasti Euroopa Liidu lähitulevikku. proua peaminister, te teate, et ma, ma, et teil on palju uusi ministreid praegu, kellel ei ole väga palju kogemusi Euroopa Liidus toimuvate läbirääkimistega, seetõttu tahaksin ma teilt paluda, et te toetaksite neid ministreid et nad äh, järgiksid äh, ekspertide äh, nõuandeid, kes tunnevad neid teemasid väga hästi. Te rääkisite ka sellest, et ühtegi liikmesriiki ei tohi kõrvale tõrjuda. Rumeenia ei kuulu Schengeni ega ka euroruumi seetõttu pole meie kodumaa täielikult Euroopasse veel integreerunud. nõukogu eesistumine näitab, et ähm, Rumeenia on valmis liituma Schengeni alaga. aga sellest ei piisa, peaministrina vastutate te terve riigi eest, vastutate ka Rumeenia ettevõtjate ees Te peate võimalikult kiiresti rääkima ka Hollandi ja Prantsusmaa, ka esindajatega, ka, ka Saksamaa ja Austria kantsleritega, et ette valmistada Rumeenia ühinemine Schengeni alaga. Hollandis peate rääkima te ka parlamendi ees samuti tuleb kaasata ka Rumeenia parlamendi saadikud, muidu teie usaldusväärsus kannatab. mis puudutab euroalaga liitumist, siis te ütlesite, et te kavatsete välja töötada sellealase tegevuskava, kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on nüüd läbi, aga tegevuskava endiselt meil ei ole loodetavasti suudate te ka selle lubaduse võimalikult kiiresti täita, ma soovin teile kogu ed-, kõike edu teie eesistumise ajaks, aitäh! nüüd äh, sotsialistide ja demokraatide nimel palun härra Udu Pulman. austatud äh, peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti ning palju õnne esimese Rumeenia eesistumisaja puhul. me kõik imetleme teie isiklikku pühendumust Euroopa Liidu vastu, te olete meie äh, endine kolleeg, me teame, et te olete pühendunud eurooplane ja see on kindlasti hea alus meie tugevaks koostööks teie eesistumisajaga, võttes arvesse neid ülesandeid, mis meie ees seisavad, mida te ka mainisite, ning võttes arvesse keerulist olukorda mitmetes poliitvaldkondades. kuulasin teie kõne huviga, teil on õigus, sotsiaalne ühtekuuluvus, regionaalne ühtekuuluvus on tõesti läbiv probleem. see mõte, et ehitada üles uut tüüpi Euroopa sidusus on tõesti kõikide meie tegevuste südames. tänane päev näitab, kui tõsine on olukord Londonis ning kui palju tööd on vaja veel ära teha, ükskõik milline otsus täna seal vastu võetakse. rahvusvahelised finantsturud, maksuküsimused, kõikide nende asjadega peame me tegelema ja need probleemid lahendama rändeprobleem on ka üks tõsisemaid. siinkohal tahaksin ma teid kiita ja tunnustada, sest jõuluperioodil otsustasite te liituda nende riikidega, kes soovivad inimesi aidata Vahemeres, soovivad päästa inimeste elusid ning mitte peita pead liiva alla, mitte ühineda nendega, kes soovivad mitte midagi teha, aga tahaksin ka rõhutada, et meil on probleeme, millest me peame rääkima. on tõest-, tõesti asju, mis meile muret tekitavad, Rumeenia kohtusüsteemi tuleb reformida, korruptsiooniga tuleb võidelda, kui meil kaasaegses Euroopas on olukord, kus ühes liikmesriigis saavad salateenistused mõjutada kohtu äh, tegevust ning prokuratuuri tegevust, siis meie ei saa sellega nõustuda, daamid ja härrad. ma mainin seda siin praegu, aga ma pean sellega rääk-, sellest rääkima ka teie presidendiga, sest salateenistuse rolli ei tohi siin eirata. ka komisjonil on õigus, ühtsus on oluline, aga nimetagem asju õigete nimedega ning parandame probleemid, kui nad esinevad. kui me, ma räägin siin asjadest, millest, mille puhul pigistatakse silm kinni, kui teie riigis öö, diskrimineeritakse inimesi, kes eba, keda ebaõiglaselt taga kiusatakse õiguse, õiguskaitseorganite poolt, siis tuleb neile anda amnesti-, amnestia. Te peate saavutama tõesti õiguspõhimõttest kinnipidamise seal, kus see on vajalik Te, teil peab olema piisavalt julgust, et seda saavutada, see on oluline teie eesistumise jaoks, teile jaoks isiklikult ning teie kodumaa jaoks. ning terve Euroopa oleks õnnelik, kui te seda teeksite. õigusriik on Euroopa peamine põhimõtteid, põhimõte, mis kaitseb inimesi, mis tagab õigluse, mis kaotab korruptsiooni, me kõik sotsiaaldemokraatidena teame seda, sest me oleme seda põhimõtet kaitsnud juba sada viiskümmend aastat ning kavatseme seda kaitsta edaspidigi. aga õigusriigi põhimõtet ei saa kasutada ära äh, poliitilises võitluses, seda tuleb kaitsta igal pool, kõikide poliitiliste poolte poolt. proua peaminister, te olete julge naine, seda ma tean. ning teie reformivalmidus äh, on väga heaks aluseks järgmise poole aasta töö jaoks. aga ma sooviksin mainida veel ühte asja neile, kes kõike täpselt teavad. eriti pean ma siin silmas Euroopa Rahvaparteid. kui meil on praegusel hette, hetkel Euroopas riik, kus suletakse öö, öö, ülikoole, kus öö, kaldu, kiidetakse fašismi, kus diskrimineeritakse ajakirjanikke ning pärsitakse nende sõnavabadust, siis tuleb selle vastu võidelda, kuigi teil ei ole julgust härra Orbanile tõde näkku öelda. see, see on vale alus Euroopa poliitilistele aruteludele, rääkisin sellest ka härra Junckeriga, Äh, kes toetab mind ka täielikult, aitäh. ja nüüd palun konservatiivide nimel äh, kolleeg Stevens. voorzitter, kolleegas, mevrouw de eerste minister, vooreerst hart-. president, kolleegid, peaminister kõigepealt äh, südamest tere tulemast Rumeenia eesistujale. kuus kuud on väga lühike aeg aruteludeks, läbirääkimisteks, seepärast on eriliselt oluline, et me liiguksime kõik samas suunas ja teeksime koostööd e eesistujatega. Euroopa Liidu laienemine saab olema üheks prioriteediks Rumeenia eesistumisel. esimest korda mitmete aastate jooksul äh, on Euroopa Liit rääkinud laienemise ambitsioonist ja seda juba alates aastast kaks tuhat kaheksateist. on kuus riiki Lääne-Balkani riikide seas kes soovivad liituda Euroopa Liiduga aasta kaks tuhat kakskümmend viis kandis, kuid Euroopa Liit peab kõigepealt oma kodu korda tegema, räägin siin Brexitist, räägin kasvavast rahulolematusest Euroopa kodanike seas, avatud piiridest ja rände kontekstis ebaseadusliku rändega tegelemine on meie jaoks prioriteet. soovitaksin liig-, pigem nihkuda Austraalia mudeli suunas ja, ja taunida ebaseaduslikku sisenemist. ma loodan, et äh, sellest juhindute läbirääkimistel Euroopa Liidu rändeaki üle. nüüd palun ALDE nimel härra Verhofstadt. aitäh, lugupeetud peaminister, äh, teie koduriik võtab üle eesistumise päris kriitilisel ajal, kui lubate niimoodi ütelda, just enne Euroopa valimisi äh, mobiilsus, transpordipakett, äh, pangaliidu äh, lõpetamine, Dublini süsteemi reform, mitmeaastane finantsraamistik, meil on vaja kokkulepet neis küsimustes, ka artikkel seitse menetluse osas, üks neist on käigu, käigus Poola valitsuse vastu ning teine meie parla-, menti poolt siis eh, po Poola vastu. aga teie eesistumise ajal loodetavasti ei tule nüüd kolmandat eh, selle seitsmenda artikli käivitamise juhtumist Rumeenia enda valitsuse vastu, sellepärast et ma pean ütlema, et minu mulje on praegu selline, et ega te sellest nii kaugel ei olegi, kui jätkate lihtsalt Veneetsia komisjoni arvamuse ignoreerimist sellepärast, et praegu on arutelul ju mitmed õigusloomelised ettepanekud Rumeenia parlamendis. viimati koos kolleegidega Bukarestis kohtusin härra Dagneaga, eh, teie erakonna liidriga, tema kaitses neid eh, õigusakte ning enamuse suhtumist ja ütles, et õigusriik sõltub lähimuspõhimõttest. mina pean teile ütlema, et Euroopa Liidus on päris palju asju, mis sõltuvad lähimuspõhimõttest, aga kindlasti nii ei käi see õigusriigi kohta. see ei käi lähimuspõhimõtte alla. Exactly... pean ütlema, et sama ütlesin samal päeval härra Tretšanule, et tema lubas mulle, et teie valitsus ja mõlemad enamuse erakonnad muudavad ettepanekuid ning võtavad täielikult arvesse Veneetsia komisjoni arvamust. lisaks sellele ta nõustus minuga. nimelt, et Veneetsia komisjon äh, tuleb välja järgmise arvamuse, kui muudatused on juba tehtud, eh, siis saadetakse need ettepanekud uuesti Veneetsia komisjoni ette. Eh, see puudutas muuhulgas justiitssüsteemi sõltumatust, kriminaalkoodeksit, eh, kriminaalmenetlust ning vabaühenduste seadust. ma pean teile ütlema päris ausalt et sellest peale, kui me kohtusime koos härra Pulmani ja teistega Bukarestis, mitte ükski neist lubadustest ei ole leidnud täitmust, täitmist. vastupidi, teie valitsus endiselt jätkab äh, Kaczynski ja Orbani valitsuste teel. ja lisaks sellele küsin, lugesin ajakirjandusest, et teil on lausa plaanis heaks kiita seadus, millega antakse amnestia korruptsiooni küsimustes. see tähendab seda, et suured kalad eh, lihtsalt pääsevad kohtu haardest. tahaksin ütelda ühte lihtsat asja siin. Eh, kui kõik see leiab kinnitamist, siis minu fraktsioon ja kogu meie perekond tegelikult eh, ei lähe valimistele helge peaga, me tahame, et tehtaks lõpp korruptsioonile, puhastataks riik ning Eh, samuti tehtaks lõpp eh, salateenistuste kuritarvitustele. see ei ole rünnak eh, Rumeenia riigi või kodanike vastu, vaid me kritiseerime poliitilist enamust, kes praegu on võimul. ma võin olla kriitiline, sest ma olen Rumeenia riigi aukodanik kahe tuhande esimesest aastast peale, pärast seda, kui ma kaitsesin Euroopa äh, nõukogus ja keegi ei palunud mul seda teha, Rumeenia äh, huve ning Lissaboni lepingut, sellepärast et äh, kõik teised tahtsid piirata Rumeenia hääletusõigust, kuna tegemist olevat ainult mingi Ida-Euroopa riigiga, aga meil õnnestus lõpuks ikkagi saavutada õige lahendus Rumeenia jaoks, samad hääletusõigused kui teistel liikmetel. ma toetan samuti euroalaga liitumist, Schengeniga liitumist, nii et ärge võtke seda kui kriitikat teie vastu, vaid äh, asuge võitlema, olge tõeliseks peaministriks oma riigis ning ärge tehke kompromisse äh, komp-, äh, korrumpeerunud jõududega, aitäh! suur aitäh, roheliste nimel palun äh, esimees Ska Keller. Um, the... tere tulemast äh, peaministrile äh,, presidendile muidugi mõista, eesistumise aeg on see, kus äh, on võimalik näidata, kui suurepärane riik on, kus näidatakse diplomaatia äh,, hiilgust, äh, avaldatakse äh, kõikidele muljed oma oskustega ja nii edasi ning eesistumine muidugi on väga oluline ka meie institutsioonide suhete jaoks ning et Euroopa Liidu edasiliikumiseks, kuid eesistumine on samuti ajaks, mil eh, liikmesriikidele langeb valgusvihk ja kui me vaatame seda, mis Rumeenia valitsus teeb, siis on meil põhjust muret tunda. Rumeenial on pikad traditsioonid vabaduse ja kodanikuvabadustest võitlemisel. Rumeenia inimesed on lahti saanud diktaatorlusest eh, pärast neljakümne kahte aastat. Euroopa Liiduga liitumine tõi kaasa suure progressi, muuhulgas võitluses korruptsiooni vastu, aga need saavutused, need saavutused on tõesti sellised, mille üle Rumeenia kodanikud võivad uhkust tunda ja ka meie peame uhkust tundma praegu tuhanded Rumeenias on tänavatel, nõuavad kodanikuvabadusi, head valitsemist. probleemiks on see aga, et neid ei võeta kuulda, selle asemel valitsus äh, korraldab öö, äh, äh, piirab see selliste kodanikuvabaduste kasutamist ning korruptsioon levib, valitsus isegi plaanib meeleavaldusõiguse vähendamist aga eesistuja peab ikkagi head eeskuju näitama ja tegema seda tõsiseltvõetavalt. Teil on aega veel selleks, teil on aega olla heaks eeskujuks Euroopa Liidus, aga kell tiksub. E, Brexit on tulemas teie eesistumise ajal või siis mitte, e, Euroopa Liidu valimised ning samas on vaja meil ka pikaajalist perspektiivi. väga hea, et te olete plaaninud tippkohtu, ülemkogu korraldada mais, aga ja seal peab käsitlema kindlasti ka kõige põletavamaid küsimusi, mis vajavad lahendust, ehk siis kuidas äh, peatada kliimamuutused, kuidas äh, tulla toime üleminekuga süsinikuvabale majandusele, kuidas äh, me inimeste elu parandame, mitte ainult ei tee ilusaid sõnu ja kuidas suudame võidelda õigusriigi taganemise vastu liikmesriikides. me soovime teile edu kõikides neis olulistes küsimustes ja loodetavasti suudate meid positiivselt üllatada suur aitäh ning kuue NKL-i nimel härra Silikiotis. aitäh, tere tulemast siia Euroopa Parlamenti, proua peaminister. Rumeenia eesistumine peab reageerima majandus- ja finantskriisis öö, tõsistele tagajärgidele, tuleb võidelda tööpuudusega, eriti noorte hulgas, ning üldise vaesusega elanikkonna hulgas. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda aasta statistika näitab, et üks seitsmest pensionärist Euroopa Liidus elab vaesuses keskmiselt. see, selle tulemus on ka see, et järjest rohkem pannakse küsimärgi alla Euroopa Liidu tegevus te peate tõesti äh, arvesse võtma äh, meie kodanike muresid, seda peame me tegema ka järgmistel Euroopa Liidu valimistel, selleks, et võidelda kapitalismi ja neoliberalismi vastu. et lõpeks ka see lõputu eelarvedistsipliini taganõudmine. sest see toob tõesti kahju meie kodanikele Euroopa Parlamendi progressiivsed jõud nõuavad ka sotsiaalpoliitika tugevdamist, meil on vaja paremat sotsiaalset dialoogi. see peab kaasa tooma ka selle, et meie sotsiaalpoliitika tõesti on orienteeritud meie ühiskonna vajadustele. kahjuks praegusel hetkel tehakse ainult tühje sõnu, antakse tühje lubadusi, mis praktikas midagi ei tähenda. me peame äh, tegema investeeringuid, et saavutada reaalmajanduses tõsisem sidusus, mis tooks kaasa meie inimeste heaolu tõusu. sellele peaks keskenduma meie järgmine finantsraamistik. see on oluline prioriteet ka teie eesistumise ajaks. tuleb tagada, et ka uute kvaliteetsete töökohtade loomine, et võidelda tööpuudusega, liikmesriigid, liikmesriike, riikidelt tuleb ka nõuda, et nad reageeriks humanitaarselt praegusele rändekriisile, selle asemel, et ehitada üles Euroopa kindlust. tahaksin rääkida ka Türgist. Euroopa Liit peab tugevdama sidemeid Türgiga, me peame Äh, tagama ka selle, et ei, Türgi ei suudaks enam rikkuda Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänsust, näiteks äh, Küprose oma. härra Paksa. aitäh, proua peaminister. Euroopa majandus tuleb kasvama saada, toetada äh, ühiseid väärtusi, meie ühist kaitsepoliitikat, see on, no need teemad on olnud laual juba aastaid proua peaminister, kas te olete nõus sellega, et praegusel hetkel on kõige tähtsam leida vastus kahele küsimusele, esiteks miks Euroopa Liidu integratsioon äh, on asendunud teemadega, mis meid lõhestavad ning teiseks, miks seitsekümmend miljonit Briti inimest häälet-, seitseteist miljonit Briti inimest hääletasid Brexiti poolt mida me saame ette võtta, tagamaks, et sakslased, prantslased ja teised rahvad ei otsustaks samamoodi? proua peaminister, nendele küsimustele ei saa vastata järjekordsete majanduskasvu või mingite muude programmidega, aga Euroopa Liit peab oma tegevust muutma. aitäh, ENF fraktsiooni nimel järgmisena härra Maier. aitäh, proua, härra president, proua peaminister, sellest arut-, arutelust jäävad silma peamiselt kaks aspekti, kõigepealt sotsialistlik valitsus, äh, mis on pannud päevakorda ebaseadusliku rändevastase võitluse ning Euroopa Liidu piiride kaitse ning teiseks, härra Pullmann juba mainis seda, äh, siin äh, on hakatud ründama meie poliitilist süsteemi. selline tegevus peaks tõesti kuuluma minevikku Austria eesistujana äh, äh, viis läbi oma põhjaliku töökava, äh, lahendas mitmeid keerulisi probleeme, mis kindlasti ei olnud lihtne, me juba kuulsime, me, milles, millega seal tegeleti ning me austame väga Rumeeniat, aga me kahtleme, kas Rumeenia valitsus on võimeline neid probleeme edasi lahendama ning kas teie valitsus on piisavalt stabiilne. Te olete äh, praeguse parlamendi mandaadi ajal juba kolmas peaminister ning loodetavasti te võimuvõitluses ei kaota, eks me näe. loomulikult ootame edusamme korruptsioonivastases võitluses äh,, aga eks me siis näe, kui istumisaeg läbi on. järgmisena saab kolleeg Ivan sõna suur tänu. erinevalt paljudest, kes täna on väga kriitilised ja mürgised olnud, arvan mina, et eesistumine saab olema edukas. ma arvan, et Rumeenia eesistumine saab olema edukas, meil lihtsalt on vaja, et Rumeenia eesistumine oleks edukas. Euroopa Liidul on praegu üliraske aeg ning meil on vaja hoolitseda selle eest, et sõnad ka teoks saavad mina igal juhul toetan teid täielikult. minu jaoks on siin kaks olulist teemat. esiteks, kolm neljandikku Euroopa Liidu liikmesriikidest on praegu silmitsi kaasaegse orjapidamisega, seal on inimesed, kes on kinni peetud, kellele ei räägi nende õigu-, räägita nende õigustest ja kes ka ise ei tea, millised on nende õigused, ma ei räägi siin ainult rumeenlastest praegu. üle saja seitsmekümne tuhande inimese on Saksamaa residendid, kes on nii-öelda kaasaegsed orjad. ja veel, te rääkisite ühtekuuluvusest, loomulikult meil on ühtekuuluvuseks vaja rahasid, aga hinnanguliselt üks triljonit läheb raha kaduma seoses korruptsiooniga, loomulikult mõju, mõjutab eh, seda ka, mõjub see ka Rumeeniale, aga näiteks Albaanias läheb nelikümmend miljardit aastas kaduma kõneleja parandab ennast, kakssada miljardit aastas läheb Itaalias aastas kaduma sada kakskümmend äh, miljardit, Hispaanias ja nii edasi, ehk teiste sõnadega Euroopas läheb kaduma tohutuid summasid, meil on vaja selle probleemiga võidelda ja seda peaks tegema ka eesistuja kõik kolleegid, palun pidage ajast kinni, me oleme väga hiljaks jäänud, järgmisena saab sõna kolleeg Suika, minut kolmkümmend. aitäh. Rumeenia, mul on väga hea meel, et Rumeenia on alustanud oma eesistumist, sest tegemist on uue trio esi-.